Äh, vastavalt kodukorra artiklile sada kolmkümmend viis. alustame kohe algusest. Äh, nimelt Ibrahim Halava võimalik surmanuhtlus. siin eelnõu loojad, kõigepealt härra Koroa üheks, üheks minutiks. suur tänu, härra juhataja. Ibrahim Halava, et äh, ähvardab surmanuhtlus erinevate süüdistuste järgi, kuid tegelikult kehtib siin ainult üks seadusandlus kõikide nende süüdistuste osa, osas nimelt meeleavalduste ja protestide alane seadusandlus. sellest alates, kui Al-Sisi on äh, Egiptuses äh, juhi positsioonidel oleme me olnud teadlikud sellest, et olukord on seal väga-väga problemaatiline, kuid seda seadust ei tohiks kuritarvitada ja ei tohiks äh, määrata surmanuhtlust nendele inimestele, kelle ainus äh, kuritegu on see, et nad on eriarvamusel. väga paljudel liikmesriikidel on äh, väga tihedad suhted Egiptusega ja on väga oluline sellega seoses, et Ibrahim Halava lastakse vabaks ja, ja tema vastu esitatud süüdistused võetakse tagasi. härra Teemesmaaker järgmisena, palun üheks minutiks suur tänu, härra juhataja. ühes vangikongis Egiptuses äh, tähistas äh, Ibrahim Halava hiljuti oma kahekümnendat sünnipäeva. ainus äh, kuritege-, tegu tema hingel on teisiti mõtlemine ja nüüd on ta vangistuses, teda ohustab surmanuhtlus, ta on läinud näljastreigile ja ja me näeme, et ta on üks paljude seas, keda süüdistatakse moslemi vennaskonnaga koostöö tegemises see, et on võim vahetunud Egiptuses, ei ole toonud inimestele midagi head kaasa. jätkub Al-Sisi all samasugune režiim nagu Mubaraki all, ei ole kindlasti tegemist äh, demokraatliku riigiga. ma nõuan, et Egiptus äh, vabastaks Ibrahim Halava, kuid ka teised sajad kinnipeetud. Äh, Egiptus, palun olge roll, mm, mudeliks teistele riikidele selles piirkonnas. suur tänu, proua Sargentini, palus teist minutit. suur tänu, härra juhataja Ibrahim äh, Halava vangistati siis, kui ta oli kõigest seitsmeteistkümne aastane laps ja rahvusvahelises õiguses on ju laste õiguste konventsioon täiesti eraldiseisev dokument, nüüd on kolm aastat äh, härra Halawil äh, ei lähe sugugi hästi, ta, teda ootab massiline kohtuistung, äh, kus on ähm, süüdistatuid üle saja, nad ei saa isegi osaleda oma kohtuotsusel, vot sellist nägu on Al-Sisi Egiptus täna kolleegid ütlesid, et Egiptus on riik, millega meil on suhted ja et me peame suhteid äh, laiendama, süvendama ja et Egiptus on meie partnerriik ja et on selles piirkonnas stabiilsuse ankruks aga tegelikult on asi ju niimoodi, et äh, see on hoopis riik, mis destabiliseerib äh, seda, seda riiki ja Al-Sisi ei ole toonud mitte mingisugust paranemist, Mubaraki äh, aegne, aegsed repressioonid jätkuvad. me nõuame, et Ibrahim Halavat aidatakse, ähm, et ta vabastatakse, aga me ei tohi pilku püürat-, pöörata sellelt, mida teeb Al-Sisi oma rahva jaoks Dominic King äh, ja teised ajakirjanikud, kes on seal vangistuses, äh, Äh, olid äh, eurooplased ju ometigi ja nemad väärivad samuti õiget kohtumõistmist. suur tänu ja nüüd üheks minutiks saab sõna proua Harkin. suur tänu, härra juhataja. Ibrahim Halaval ja minul on palju ühist. me oleme mõlemad Iiri kodanikud ja me oleme Euroopa kodanikud ja selles kontekstis ja see on väga oluline, sellepärast et Ibrahim Halawa oli alaealine, kui ta vangistati pöördusin ma ähm, Egiptuse ametivõimude poole ja nõudsin, et ta antaks koheselt välja Iiri ametivõimudele ja kasutasin sõna kohus, koheselt ja tingimusteta sõnu, sellepärast et ta on olnud tänaseks kaheksasada nelikümmend üheksa päeva vangis ja, vangis ja tema äh, kohtu istungut on kümme korda edasi lükatud. ma kasutasin neid kõnu sellepärast, et ta äh, et Amnesty International on ta äh, teda on nimetanud meelsusvangiks. nelisada üheksakümmend kolm isikut on tulemas nüüd massikohtu istumisele, nende, kohtumõistmisele, nendel ei ole mitte mingisugust äh, võimalust ka äh, õiglaseks kohtumõistmiseks ja, ja ütlesin, et ta tuleb tingimusteta vabastada, sellepärast et äh, Egiptus on rikkunud iseenda seadusandlust. ma tahaksin tervitada siin Iirimaa ametivõimude, konsulaarvõimude tegutsemist ja kolleege siin kojas, kes on mitu korda selle teema tõstatanud. Lynn Boylan, suur tänu teile, minu kolleeg, te, teie olete taganud selle eest, et äh, taganud selle, et Ibrahim Halawa ei lähe kellelgi meelest. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Kelly kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki eh, koja fraktsioone eh, koostöövalmiduse eest selle resolutsiooni osas ja tulemuseks on see, et me oleme ühehäälsel seisukohal selles küsimuses. aga suur tänu eriti eh, Marian Harkinile ja Lynn Boylanile, kes on selle resolutsiooni loojad. Lynn Boylan on teinud, astunud väga olulisi samme selleks, et ka pere kuulatakse ära Äh, parlamendis. Euroopal, Iirimaal on äh, Egiptusega väga head koostöökanalid üldiselt paigas, aga Ibrahim Halavaga toimuv on täiesti vastuvõetamatu. seitsmeteistkümne aastane Iiri kodanik, kes sattus meeleavaldusse Kairos augustis kaks tuhat kolmteist, vahistati ja on hoitud seal vangis sellest ajast peale, see läheb vastu kõikidele inimõiguse konventsiooni punktidele, sealhulgas ka laste õiguste konventsioonile ja ma tõesti loodan, et see resolutsioon ja lisaks Charlie Flanagani Iirimaa vali-, välisministri ja Iiri valitsuse tegutsemise tulemusel siis Ibrahim Halawa saadetakse kohe tagasi Iirimaale, suur tänu! suur tänu, härra Kelly, järgmisena saab sõna Lynn Boyle. palun, suur tänu, härra juhataja, kõigepealt äh, ma tahaksin tervitada Semaiat ja Omaiat, kes on Ibrahimi õed, kes on ka äh, võidelnud oma venna eest väsimatult ja kes on täna siin üleval külaliste äh, sektsioonis. selles resolutsioonis mõistetakse täiesti õigesti hukka see, et Ibrahim peab, ootab massi kohtuistung äh, pärast äh, tema äh, vangistamist alaealisena, see on vastuvõetamatu. suur tänu sellele, et koda on toetanud seda resolutsiooni. ja ma tahaksin, väga paljud on rääkinud selle juhtumi sisust juba, aga ma loeksin Ibrahimi viimase sõnumi, mille ta on vanglast saatnud. täna minu kahekümnes sünnipäev, kolmas sünnipäev, kus ma olen üksi, ma tahaksin saata Äh, häid sõnu kõikidele nendele inimestele, kes usuvad vabadusse ja kaitsevad inimkonda. ma tahaksin tänada kõiki neid inimesi, kes süüdavad küünla äh, nõrkade ja rõhutud inimeste jaoks. ma ei tunne teid isiklikult, kuid äh, iga päikeseloojangu puhul ma mõtlen sellele, et teie küünlad peavad vabaduse teed valgustama. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Pantseer. Ibrahim Alaua eh, si trova da suur aitäh, lugupeetud president Ibrahim Halawa. on silmitsi väga tõsise äh, kohtuotsusega, äh, mis äh, võivad tulla, mis võib siis tulla pärast äh, massikohtu pidamist ja on seotud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta rahutustega Kairos. ta vahistati alaealisena, kuid äh, Kairo kohus ei võtnud seda arvesse, rikkudes rahvusvahelist lapse õiguste konventsiooni ja muid äh, õigusi, mis sellest tulenevad, teda on piinatud ja temaga on vastuvõetamatult kohu, käitutud maikuus kaks tuhat viisteist Egiptus kohus mõistis surma inimesi, kes olid sama vanad kui Ibrahim Halava, see surmanuhtlus on loomulikult vale, aga see on eriti kohutav, kui seda kohaldatakse isiku suhtes, kes väidetava kuriteo toimepanemise ajal oli alaealine, praegusel juhul seitsmeteistkümneaastane. Äh, me nõuame, et ta äh, ja teised, äh, kes samal ajal vangistati, vabastataks koheselt, aitäh. suur aitäh, sellega oleme Äh, autorite vooru lõpetanud ja kõigepealt saab äh, nüüd äh, fraktsioonide nimel sõna härra Heis. suur aitäh, ma olen nõus kolleegidega, kes tervitavad seda ühise resolutsiooni. ma mm, tänan neid, kes on viimastel aastatel Ibrahim Halavi nimel võidelnud ja eriti kolleeg Boylan on teinud väga suure töö ära selles osas. Ibrahim Halavi ei ole mitte ainult Iiri kodanik, nagu kolleeg Harkin ütles, ta on ka Euroopa Liidu kodanik, Euroopa Liit rajaneb vaba vabadusel, õigustel ja mm, inimõigustel, mis on ära toodud Euroopa seadusandluses. me eeldame, et Euroopa Liit usub neisse õigustesse ja koheldab neid ja me ähm, eeldame ka, et kolmandad riigid, kellega me suhtleme, austaksid ka neid õigusi. mina olen Egiptuse ametivõimudel palunud võtta arvesse seda, et täna kõneleb see parlament siin ühel häälel, ma olen palunud ka, et nad kasutaksid ähm, seadus sada nelikümmend, mis, nagu ma aru saan, äh, nõuab nõuab presidendi otsust, mis võimaldaks Ibrahim Alawil pöörduda koju Iirimaale ja äh, see on asi, mida on varasematel sarnastel juhtudel kasutatud, me peame ühisel häälel kõnelema ja ma arvan, et me täna oleme teinud ära väga palju selleks, et see juhtum esile tõsta, aitäh! suur aitäh, järgmisena saab sõna Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel härra Ailin Holzer. suur aitäh, lugupeetud president Ibrahim Halavi on traagiline juhtum, sellepärast et see näitab, mis ühe inimesega võib juhtuda, äh, kui inimõigusi ei austata ja neid tõsiselt ei võeta. Egiptuse ametivõimud äh, Äh, on äh, näidanud, et nii see paraku võib juhtuda, aga Ibrahim Halava ei ole üksikjuhtum, äh, see on näide süstemaatiliselt inimõiguste ja õigusriikluse põhimõtete rikkumisest ja see on nüüd aset leidnud Egiptuses, Egiptuses, mis on Euroopa Liidu jaoks väga oluline partner, keda me tunnustame võitluses terrorismi vastu, vastu. kallid kolleegid äh,, kuid eh, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete austamine on see, mis toob kaasa stabiilsuse ja ehm, eh, me ei tohi lasta eh, olukorral plahvatuslikuks muutuda, aitäh! suur aitäh! järgmisena saab sõna proua Šake. suur aitäh, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, Egiptuses inimõigused, õigusriigi põhimõtted ja põhiõigused on asjad, millel jalgadega trambitakse ning liiga palju ohvreid on juba Al-Sisi režiimil olnud. Öeldakse, et repressioonid on praegusel hetkel isegi hullemad, kui need olid Mubaraki ajal ja Euroopa Liit ei tohiks silmi kinni pigistada, sellepärast et koostöö ilma inimõiguste küsimustega tegelemata ähm, ei ole jätkusuutlik riik ja tekitab eksliku stabiilsuse mulje. Ähm, kas moslemi vennaskond tahab edendada neid meie põhiväärtusi? ei, mulle valmistab muret islamistliku poliitika dogma ja sektoriaalsus ja need toetajad, kes kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal demonstreerisid äh, nagu näiteks äh, härra Halawa, on süüdud, kuni need süüdid tunnistatakse, vähemalt nii peaks olema, tema inimõigusi tuleb austada Äh, masikohtupidamine ei ole oma iseloomult äh, õiglane ja äh, mm, sada nelikümmend süüdist-, süüdistatavat ei olnud kohal viimane kord, kui kohtupidamine pidi toimuma ja seetõttu kohtupidamine lükati edasi, edasi. härra Hlava oli seitsmeteistkümne aastane, kui ta vahistati ja seetõttu me kutsume Egiptust üles kasutama presidendi dekreeti sada nelikümmend, aitäh. suur aitäh. Äh, kolleeg James, üks minut, palun. Äh, tere hommikust. Äh, britid ütlevad selliste olukordade kohta, et ignoreeritakse ilmselgelt ja kui me räägime inimõiguste rikkumisest, siis Euroopa Liidul äh, on äh, sarnaseid kogemusi ka olnud Türgiga näiteks ja igal Strasbourgi äh, täiskogul me räägime inimõiguste rikkumistest ja täna hommikul me räägime härra Halava juhtumist. kuid Türgi on riik, kellele on antud kolm miljardit eurot pagulaskriisi ohjamiseks, kuid vastu ei ole nõutud midagi inimõiguste küsimustes ja ei ole nõutud, et ta loobuks inimõiguste inimõiguste rikkumistest. mis sõnumi see välja saadab? ma tahaksin, et tänahommikustest sõnavõttudest tuleks ka midagi positiivset, aga ma kahtlustan, et tegemist eh, ei saa olema millegi muuga kui lihtsalt kuuma õhu ja topeltstandarditega ja eh, kui me räägime Türgi liitumisest Euroopa Liiduga ja sellest, mis eile toimub, siis ma arvan, et me ei tegele nende topeltstandarditega tegelikult, eh, mis siin tegelikult kajastust leiavad, see puudutab ka härra Halavat ja teisi sarnaseid juhtumeid, aitäh aitäh. järgmiseks saab pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Epitidius fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel. suur aitäh. Ibrahim Halawa on äh, noor äh, iirlane, äh, kes on Egiptuse päritolu ja ta on kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast Egiptuse vangis koos äh, neljasaja üheksakümne kolme teise äh, süüdistatavaga. Äh, neid süüdistatakse mõrvas ja avaliku korra rikkumises ja avaliku vara lõhkumises teda on ilma kohtupidamiseta kinni hoitud sellest ajast alates, teda on piinatud ja julmalt on teda ka koheldud. Äh, ta vahistati siis, kui ta oli vaid seitsmeteistkümne aastane. Egiptuse ametivõimude poolelt oleme me kuulnud, et nemad väidavad, et nad ei ole inimõigusi rikkunud. ja nad on äh, seda äh, ka öelnud, et kohtupidamise lõpus võib olla võimalik see, et president ütleb, et ta ei pea oma karistust kandma. aga mina olen seisukohal, et Äh, teadlikkuse tõstmine üle kogu Euroopa Liidu äh, tähendab seda, et me hoiame silma peal nendel arengutel ja seda teeb ka Iiri konsulaaosakonna personal Kairos. Iirimaa ja vabandust, Egiptusel on tihedad suhted Euroopa Liiduga ja kahju oleks selleks, kui neid suhteid kahjustaks veel ka edaspidi härra Halawa äh, kohtlemine Äh, kui see jätkub. on väga palju teisi juhtumeid ka, mis on sarnased härra Halavi juhtumise, juhtume, juhtumile, kuid äh, mis ei ole piisavalt avalikkuse tähelepanu äh, saanud. me oleme sellist poliitilist tagakiusamist näinud tegelikult ka minu oma koduriigis, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Venta. Teil on üks minut suur aitäh, härra Halava oli seitsmeteistkümne aastane, äh, kui ta vahistati koos äh, neljasaja üheksakümne kolme äh, inimesega, tema üle siis mõisteti kohut koos nende inimestega Kairos, teda ähvardab surmanuhtlus ja viimastel aastatel on surmanuhtluse määramine sagenenud, sellel aastal on kaksteist inimest surma mõistetud ja tema kohtu, tema üle kohtupidamist on korduvalt ja korduvalt Äh, edasi lükatud, ta on ka nüüd näljastreigiga alustanud, tema ja teised äh, väärivad äh, õigest kohtupidamist vastavalt rahvusvahelistele mm, standarditele ja on ka piinamiskahtlusi tema puhul. ma kutsun Egiptuse ametivõime üles mõistma õigeks härra Halava, kes on Euroopa kodanik. Egiptus peab ratifitseerima ka piinamisvastase konventsiooni eh, ja surmanuhtluse keelustamise konventsiooni, aitäh. suur aitäh, proua Geeringer, palun. aitäh inimõiguste rikkumiste eh, juhtumid eh, tekitavad rahvusvahelises kogukonnas tõsist muret ja näiteks Egiptuses äh, on kogunemisvabadus äh, või sõnavabadus piiratud. Äh, Ibrahim Halavat on juba üle kahe aasta vangis hoitud, ta on üks viiesajast süümevangist ja teda ähvardab surmanuhtlus. teatud põhjustel ei saa kohtupidamisega algust teha, ükski kohtusaal ei mahuta nii paljusid kohtualuseid sõjavägi ja politseijõud äh, äh, tungisid sellesse mošeesse, kus paljud äh, protestijad varju otsisid ja meie kutsume Egiptuse ametivõime üles vabastama tingimusteta kõik need inimesed, kes on äh, süüdi mõistetud, äh, samal ajal rikkudes inimõigusi, äh, ka inimõiguste ülddeklaratsioonis sisalduvaid õigusi. igal inimesel on õigus sõltumatule ja ausale kohtupidamisele ja Egiptus endiselt ei austa seda põhimõtet. suur aitäh, proua Keringen-Töödenberg. sellega on kõnelejate nimekiri lõppenud ma olen saanud kolm soovi sõna võtta vaba mikrofoni voorus ja me võime kõik need inimesed ära kuulata. kõigepealt härra Punšak, teil on üks minut. aitäh. mina pooldan inimõigust õiguste äh, universaalsust ja seetõttu olen ma šokeeritud, kui ma näen äh, seda juhtumit siin, me räägime ju Euroopa Liidu ja Iirimaa kodanikust ja ma tahaksin kõigile meelde tuletada, et meie delegatsioon äh, väga, meie delegatsioonid käivad väga sageli välismaal ja ma usun, et iga kord, kui me kusagile reisime, siis me peaksime mõtlema äh, kuidas selline eri komitee äh, välja saata selleks, et äh, kõneleda näiteks Egiptuse ametivõimudega ja oma kodanikke külastada. Äh, ma ei kujuta ette, missugustes tingimustes see inimene on pidanud seal olema, olla haislas vanglas, oodates, et midagi juhtus, juhtuks ma arvan, et kui meie delegatsioonid läheksid äh, ja nende inimestega kohtuksid, äh, siis see oleks oluline ja see ei oleks esmakordne juhtum, me ei räägi mitte siin ainult äh, Ibrahim Halavast. me mm, näiteks mm, räägime ka Balti riikidest pärit vangidest ja seetõttu on minu arvates väga oluline, et me rohkem selliseid inimesi külastaksime, kes niimoodi vangis on. suur aitäh ja härra Marias, palun. aitäh. me Äh, räägime siin Iiri kodaniku Ibrahim Halava juhtumist, tegemist on Euroopa kodanikuga, kes, äh, keda ähvardab surmanuhtlus äh, sellepärast, et ta Kairos protestides osales. Egiptuse ametivõimud ei ole veel kohtupidamiseni jõudnud, sellepärast et seda on pidevalt edasi lükatud ja äh, üldiselt äh, selliste kuritegude eest äh, saab määrata surmanuhtluse. see kõik on kestnud aastaid ja meie kutsume üles Egiptuse ametivõime mm, vabastama Ibrahim Halavat. me oleme täielikult solidaarsed oma Iiri kolleegidega siin kojas. Euroopa Liit peab survestama selleks, et surmanuhtlus kaotataks, kus iganes see ka eksisteerib veel ja me peame tagama, et need riigid, kus surmanuhtlust kasutatakse, austaksid täielikult rahvusvahelisi põhimõtteid ja nõudeid. härra Jakovtšitš, palun. suur aitäh. Ibrahim Halawa on Iiri kodanik, ta on Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja meie kohus on äh, seda arutelu siin Euroopa Parlamendis pidada. kuid lisaks sellele peame me äh, paluma proua Mogherinilt, et ta äh, korraldaks siit Egiptuse poolega, vaatamaks, kuidas oleks võimalik härra Halawa äh, Äh, vabastamine ja hoida ära surmanuhtluse kohaldamine. Egiptus on meie partneriks, Egiptus on meie sõber, me tahame koostööd teha Egiptusega, kuid Egiptusel on ka teatud kohustused Euroopa Liidu suunal, eriti kui me räägime oma kodanikest. Äh, Iirimaa kodanikust, ühe meie liikmesriigi kodanikust. Äh, me eeldame, et president Al-Sisi kasutab seda dekreedi väljastamise võimalus selleks, et see olukord lahendada, see oleks parim võimalus, kuidas Egiptus saaks näidata, et ta tahab tõesti teha koostööd Euroopa Liiduga. suur aitäh ja proua Mäkinas, teil on üks minut. suur tänu, juhataja. ma kuulasin seda debatti ja ja tahtsin sõna võtta, kui mulle selleks sõna antakse, tänada meie koda äh, liikmesriikide ja fraktsiooniülese toe eest eh, Iiri kodaniku kaitsel, sellepärast et tegemist on Euroopa Liidu kodanikuga. ma loodan, et eh, tema eh, perekond jälgib tänast debatti, aga eriti seda, et Egiptuse ametivõimud kuulavad, mida meil on öelda, me peame nendega koos tööd tegema, et lahendus leida ja lahendus on see, et härra Halava lastakse vabaks ning saadetakse koju perekonna juurde nagu öeldud, ta kõduneb praegu vanglas, ma ei kujuta üldse ettegi, mida see kõike tähendab tema jaoks. Saharovi auhinna üleandmisel kuulsime eile samasugusest olukorrast, suur aitäh meie kojale, ma loodan, et meie sõnad võim-, võimenduvad ja saame sellise tulemuse, nagu me loodame. suur tänu proua äh, Tšeldes ühe, üheks minutiks. suur tänu, juhataja ma loodan, et äh, Ibrahimi äh, perele pakub tänane arutelu lohutust, äh, mõned nende hulgast on ka siin, aga ma tahaksin rõhutada, et olukord ei ole ainult seotud siin mitte inimõigusega, vaid ka laste õigusega. ta oli viieteist, seitsmeteistkümne aastane laps, kui ta vangistati, kui palju teisi on praegu äh, vangis eh, selles vanuses, kui paljud on eh, hukkunud või surnud, nii et me ainult saame ette kujutada, mida see tähendab olla laps sellistes tingimustes, kui see oleks meie laps näiteks. ja tõesti, eh, tegemist on Ibrahimiga, kes on Iiri kodanik, nii et ma loodan, et Egiptuse ametivõimud võtavad meie üleskutseid kuulda Euroopa Liidu üleskutseid kuulda, küsimus on ikkagi lapse õigustes, nagu ka tegelikult täiskasvanu inimese õiguses suur tänu, ütleb juhataja. proua Eklun, nüüd palun üheks minutiks. suur tänu ja suur aitäh sellesse debatti panustamise võimaluse eest. ma tahaksin tänada alustuseks kõiki neid, kes on toetanud seda resolutsiooni ning tahaksin tunnustada äh, Boylenit ja teisi kolleege nende panuste eest. ma tahaksin äh, tervitada täna Ibrahimi pereliikmeid, kes on siin, et meie debatti kuulata äh, Äh, kõige olulisem osa sellest debatist äh, minu arust on see, et see noormees äh, oli tegelikult laps, seitsmeteistkümne aastane, kui ta arreteeriti, teda hakati kinni pidama ning ma arvan, et see peaks olema meie kõikide mõtete eesrinnas. nüüd on tegemist kahekümne aastase noorukiga ja mina tahaksin kutsuda üles ka Egiptuse ametivõime, nagu teisedki kolleegid, tunnustama, et tegemist on Euroopa ja Iiri kodanikuga, võtke kuulda meie sõnumeid täna, äh, vabastage Ibrahim nii, et ta saaks tulla tagasi Iirimaale ja oma pere juurde äh, ma saan aru, et äh, Egiptuses muidugi on omad süsteemid ja seadused, aga inimene on olnud pikalt vangis, ta ei ole, tema üle ei ole kohust mõistetud no tõesti, tegemist on väga raske olukorraga selle inimesele endale, aga tegemist oli noorukiga alaealisega, seitseteist aastat vana inimesega ja seda me peame arvesse võtma. aitäh! suur tänu, härra volinik te saate aru, et äh, väga suur ükshäälsus on mitte ainult Iiri äh, saadikute, vaid kõigi vahel Euroopa äh, Liidus, nii et palun, olge hea daamid ja härrad, me oleme sügavalt mures selle üle, et üks meie kodanikest, teda võib ähvardada surmanuhtlus. Ibrahim Halava, Iiri kodaniku, teda mitte ei ähvarda praegu pikk vanglakaristus, vaid koguni surmanuhtlus, kui ta süüdi mõistetakse. me oleme Ibrahim Halava olukorda jälginud alates tema arreteerimisest aastast kaks tuhat kolmteist. Äh, asepresident Mogherini on ise olnud regulaarselt äh, kontaktis Iiri ja Egiptuse ametivõimudega äh, Ibrahimi as-, asjaga seoses. me tahame toetada neid püüdlusi ning vabastada Ibrahim Halavat parandada tema kinnipidamistingimusi praegusel hetkel ning äh, seista selle eest, et tema juhtumit arutatakse õigusriigi põhimõtetel. samas äh, saame me ka aru, et vaja on teha rohkem selleks, et äh, jälgida inimõiguste olukorda Egiptuses. poliitiliste ja inimõiguste dialoog Egiptusega on taastatud esimest korda viie aasta jooksul. see on väga oluline, eriti kuna me tahame, et Egiptuses taastataks rahvusvahelise õiglase kohtumõistmise standardid. see tähendab, et kohtumõistmist peetakse ilma viivituseta. ja massiline kohtumõistmine või massprotsessid tuleb lõpetada ja me oleme vastu surmanutuse rakendamisele ükskõik millistes tingimustes, me jätkame Egiptuse ametivõimudega äh, dialoogi, seda Euroopa Liidu ja Egiptuse assotsiatsioonilepingu raames. me püüame parendada kohtumenetlusi, äh, sealhulgas äh, alaealiste kinnipidamist koostöös täiskasvanutega, selle asemel, et hoida eh, neid noorte vanglates või kinnipidamiskeskustes noortele. me eh, ju paneme tähele, et Ibrahim Halawa oli seitsmeteistaastane ainult, eh, kui ta vahistati. samuti peame me süstemaatiliselt mõtlema selle peale, et masskohtuprotsessid rikuvad indiviidide õigusi peaks ikkagi olema indiviidil üksinda äh, võimalus äh, kohtuprotsessi läbida, selle asemel, et äh, kohtunike ette tuuakse terve seltskond inimesi, see rikub artiklit üheksat rahvusvahelise tsiviil- ja kodaniku- ja poliitiliste õiguste konventsiooni me oleme nõus eh, ja teeme koostööd eh, Euroopa Parlamendiga, et parandada olukorda Egiptuses ning loodame teie jätkuvale toele, aitäh tähelepanu eest. suur tänu teile, härra volinik Steljanidis. Eh, kõigepealt tahaksin siin öelda kõigile tere see seitse resolutsiooni ettepanekut on